Good afternoon, colleagues. tere pärastlõunat, head kolleegid. alustame koosolekut. kõigepealt võtame vastu päevakorra. päevakord on kinnitatud. edasi. Läheme oma päevakorra Äh, punktiga kolm edasi, sellepärast et juhataja teadaandeid ei ole. tere tulemast kõigile osalejatele Euroopa Parlamendist ja ka esindajatele Euroopa Komisjonist. härra Keramusu ja härralt Urlell eelarve äh, peadirektoraadist, äh, härra Hinten ja härra Kirjan Katsiooni ning proua Madsen ECFIN peadirektoraadist seda koosolekut kantakse üle ka internetis ning see eh, koosolek on ka kahe juhtkomisjoni poolt eh, organiseeritud kodukorra artikkel viiskümmend viis järgi eh, tavapärane seadusandluslik menetlus, et ellu kutsuda Euroopa strateegiliste investeeringute fond nagu te teate, artikli viiskümmend viis järgi on ITRE ja TRAN kaasvastutajad ning arvamused ütlevad ka KONT, IMCO, AGRI, REGI ja AFCO. kõik need komisjonid on kutsutud ka täna siia osalema. sellel äh, koosolekul on tehniline iseloom, me peame selgitama paremini äh, määruse eelnõu äh, konkreetseid sätteid osalejad said eile emaili kaudu ka komisjoni vastused saja kümnele kirjalikule küsimusele, mille parlamendiliikmed välja saatsid. eelmisel nädalal need laiali saadeti ja ma tänan väga komisjoni neil oli tegelikult vähem kui üks nädal aega seda olulist tööd teha ja vastata ning ma kutsun üles ka liikmeid tõstatama uusi küsimusi. Äh, ka siis kirjalike vastuste valguses. muidugi, kui nad ei ole rahul kirjalike vastustega või nad tahavad äh, lisaselgitusi, siis seda ka küsida. nüüd äh, aseesimees võtab üle juhtimise ning selgitab, kuidas me asjad korraldame siin täna. Jan, palun. suur tänu, Roberto, ma tahaksin siia juurde öelda lisaks, et konkreetsete küsimuste osas mis ITRE ja TRAN komisjonidest tulevad, on ka ametnikud komisjonist olemas vastavalt eh, uurimis- ja transpordi peadirektoraadist. me oleme need eh, töö niimoodi korraldanud, et kõigepealt on meil siis eelkõige täna tegemist tehnilise koosolekuga, et me teeme siin lihtsalt pingpong menetluse raames küsimus ja vastus jätame siin poliitilised loosungid kõrvale ja keegi ei tohi rääkida kauem kui kaks minutit, seejärel on aga komisjonil kolm minutit aega eh, vastata. pärast kahte eh, minutit annan ma heli või mingisuguse eh, tooni näol märku, et tehkem lühidalt, sellepärast et paljudel kolleegidel on õigus küsimus esitada ja seetõttu peame kõneaega piirama küsimus-vastus, pingpong ei ole mitte ainult parlamendiliikmete vahel ja komisjoni liikmete vahel, vaid on väga äh, delikaatne ajajaotus ka erinevate komisjonide vahel. Äh, raportöörid äh, on kutsutud üles kõigepealt esimesena sõna saama. Jose Manuel Fernandez tahab viimasena küsimuse esitada eelarvekomisjoni poolt. niisiis, härra Pullmann siin EKONi eh, raportorina alustab ja edasi läheb niimoodi, et eelarvekomisjon ja majanduskomisjon kordamööda, siis kutsume üles transpordikomisjoni kolleege küsimusi esitama ja siis pöörame edasi tähelepanu uuesti eelarve ja majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete küsimustele. kui kõik on vastuvõetav sellisel kombel, siis eh, teen ma ettepaneku, et alustame kõigepealt EKONi eh, raportööri Uudo Pulmaniga suur tänu meie äh, esimehele, suur aitäh kõikidele headele kolleegidele, kes oma vastavatest komisjonidest on täna siia tulnud äh, selleks, et äh, panustada meie debatti ja seista selle ees, et meil on fakti leidmise võimalus siin koos ellu viia komisjoniga. suur aitäh, et komisjon on ka valmis meie küsimustele vastama. Äh, minu küsimused on seotud rohkem äh, praktiliste elu aspektidega. Äh, väga paljud huvitavad küll sellest, kuidas Junckeri plaan välja näeb, meie küsimus on, kuidas see praktiliselt välja näeb. meie eesmärk on muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks, konkurentsivõime näitena toon ma siin lairibaühenduse IKT vahendite arengut, kõik teavad, et väga tähtis on see praktikas äh, ellu kutsuda kogu Euroopas. Äh, lairiba kasutuse, äh, kasutus on jäänud toppamine, toppama mitmetes riikides, sellepärast et see on kallis, sellepärast et see ei tööta hästi. Need riigid, kus see hästi toimib, näitavad, et on vaja Euroopa Investeeringute Panka, on vaja erakapitali ja on vaja ka avalikku raha, Prantsusmaa on hea näide siin ma tahaksin äh, küsida komisjoni käest, kas on äh, siin häid näiteid veel. Portugal näiteks on hea näide siin, äh, minu kaasraportöör siin on pärit Portugalist. küsimus, kuidas lairibaühendust kogu Portugalis niimoodi rakendama hakata Euroopa strateegiliste investeeringute fondi alusel. kas te saate konkreetse praktilise näite selle kohta tuua Portugali kohta? Dann darf ich die Kommission bitten edasi palun ma komisjoni esindajal vastata sellele küsimusele, ütleb härra esimees. Good afternoon and let me begin by saying thank suur tänu, alustan sellest, et ütlen, et äh, suur tänu, et andsite meile võimaluse täna siia tulla ja selgitada äh, selle ettepaneku sisu. ootame koostööd teiega seadusandlikus äh, protsessis ning ka selle fondi rakendamise ja seiramise faasides. konkreetse küsimuse kohta siis kogu projektide praktilised aspektid ja eriti just lairibaühendus. nagu te teate, siis komisjoni ettepaneku tuumaks on projektide majanduslik jätkusuutlikkus. ja me tahame, et see fond äh, keskenduks lisaprojektidega, äh, lisaprojektidele, nendele, millel on suurem risk kui tavapärastele projektidele lairiba, mis toodi siin näites, näiteks, et ta ei ole kohe kasumlik, on väga hea näide ja seda me just äh, pakumegi, et äh, meie fond võiks äh, korraldada, kuna pikkadel projektidel on just see pikaajaline risk, et jõutakse hiljem kasumlikkuseni näitab seda, et erasektori äh, ettevõtjad ei saa ennast kohe, äh, äh, ei saa neid projekte kohe rahastada, sellepärast et pikaajaline risk on sellega seotud. fond võtab enda õlgadele selle riski, sellised majanduslikud jätkusuutlikud projektid nagu lairibaühendust võimaldavad turuosalistel tulla ka appi rahastamisel ning äh, aitavad rahastada neid projekte, mida turg üksinda rahastada ei saa. just sellist laiendust ootamegi äh, strateegiliste investeeringute fondilt. Udo Pulman, minu küsimus on, et kuidas see siis ikkagi praktikas toimib, kes on kaasfinantseerijad, milline on fondi roll, milline on äh, erasektori investeerijate roll ning milline roll on näiteks avaliku sektori rahal, konkreetselt selle näite najal? Äh, ma lubasin seda küsimust, ütleb härra esimees, sellepärast et äh, Uudo Polman ei kasutanud oma kahte minutit kõneaega ennem ära, aga üldiselt katsume siin vahele hõiked ära jätta, sellepärast et muidu jääb ajaga, läheb napiks. Thank you suur tänu, ütleb komisjoni esindaja. praktilisest aspektist projekti tasandil äh, projektiosalised saavad minna äh, fondi juurde ja me räägime siin praegu äh, strateegiliste investeeringufond, avaliku sektori raha ja ka erasektori raha jagamisest. meie eesmärk fondis on katalüseerida raha ja võtta enda kanda siis äh, kõrgema riski äh, osa selles projektis. ning investeeringute fond äh, võtaks võtaks osa enda kanda, sinna juurde lisatakse avaliku sektori raha ja erasektori raha veel lisakihina juurde. meie eesmärk on lihtsalt katalüseerida äh, erasektori äh, äh, investeeringud, nii et me aitame pikka riski kanda. risk kui selline ei saa tasutud projektide raames, aga me räägime siin pikaajalisest riskist, mida turuosalised ei ole valmis võtma. suur tänu, järgnevalt eelarvekomisjoni nimel kolleeg Muuri ütleb ära esimees. Thank you uh,. Yes, I just want. suur tänu. Uh, ütleb proua Moody. Uh, Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta tahtsin ma küsida ning uh, selle kohta, kuidas teadus- ja arendustegevuselt, baasuurimistegevuselt võetakse raha ära, seda raha ei asendata praegu nende rahastamisvahendite najal, mida me strateegiliste investeeringute fondist näeme ja äh, mulle tundub, et te teete lobitööd siin tuleviku rahastamise osas, mis äh, aitaks äh, olla Euroopa Liidul edumeelsem ning seetõttu ei ole see pikaajaliseks investeeringuteks piisav näiteks tööstuse sektoris ja teistes sektorites, kus me peaksime ka Euroopa Liiduna keskenduma, aitäh! suur tänu, komisjoni esindaja vastab, palun! suur tänu! ma ütleksin äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta kolme asja. esiteks, äh, komisjoni äh, ettepanekust on meile selge, et Horisont kaks tuhat kakskümmend valdkondadele saab strateegiliste investeeringute fondi võimendusest rohkem raha olema kui varem. ma saan aru, et grandid ja projektid on ju erinevad projektid, mida saab rahandada, rahastada grantide poolt ja saab äh, erasektori rahastuse poolt ja ma tean, et viisteist korda võimendusefekt, millest on räägitud, ei täida ära seda äh, rahastamise osa, mis äh, grantidest projektidele ennem osaks sai. see viisteist korda võimendust on kogu selle fondi peale, võimendust konkreetselt projektiti ei arvutata. meie ettepanek on see, et Euroopa investeeringute, investeerimispank peaks olema äh, võimendusega viisteist korda, aga erinevad projektid võivad olla erineva võimendusega. mõned äh, oleme näinud ka minevikus, on olnud väga väikese võimendusefektiga, teistel on olnud väga kõrge võimendus ja me oleme enesekindlad selles osas, et Horisont kaks tuhat kakskümmend valdkondadesse läheb niimoodi rohkem äh, raha äh, ja ka teistesse valdkondadesse jagub niimoodi rohkem. ja kolmanda ja lõpliku äh, küsimusena tahan ma puudutada just lisaraha küsimust. nimelt Euroopa strateegiliste investeeringute fond peab keskenduma nendele projektidele, mida ei oleks üldse saanud rahastada ja kui rahastatakse neid projekte, mida äh, erasektor oleks ennem enda kanda võtnud, on see probleem. kindlasti me ei taha erasektori raha asendada, see peab olema kolmsada viiskümmend miljardit äh, kolme aasta jooksul lisaraha see iseenesest aitab rahastada neid valdkondi, mida varem ei oleks saanud äh, rahastada, neid projekte ei oleks varem saanud ellu kutsudagi ning see lisaelement on võtmeküsimuseks, raha peab minema sinna, kus seda on kõige rohkem vaja selle investeeringute plaani järgi. suur tänu, ütleb härra esimees. järgnevalt palun kolleeg Tsani, kes on ka eh, nii eelarve kui ka EKONi komisjonide liikme, liige, nii et eh, te saate siis eh, EKONi kõnejärje nüüd enda kätte. aitäh, mina tahtsin juhtida tähelepanu kolmele punktile, kõigepealt üks selgitus vastuseks küsimusele number neli. kui ma õigesti aru sain, siis ähm, investeerimispanga garantiid äh, peaks ähm, äh, olema tagatud võlakirjade näol. ma tahan äh, paremini teada, mm, millist mõju avaldab investeerimispangale see lisalaen? ma tahtsin küsida ka investeeringute kohta. komisjon ütles, et ta tahab sada viisteist miljardit uut investeeringute näol tuua läbi fondi Euroopasse ja see on tugev risk. siin on tugev risk, et ähm, lihtsalt äh, tuginetakse olemasolevatele projektidele ja ei tuu, tooda uusi investeeringuid, nagu juhtus äh, Äh, eurovõlakirjadega. ma tahtsin teada, kuidas tagada seda, et äh, raha kasutatakse uuteks investeeringuteks ning kolmandaks äh, tahtsin küsida kolme alussamba kohta, kaks esimest alussammast ja kolmas, mis on kõige olulisem selleks, et meelitada ligi erainvesteeringuid, nende puhul ei ole komisjon mingisugust ajakava ette näinud, see võib olla aga suureks piiranguks fondi tõhususele sellepärast et äh, erainvestorid on viidanud sellele, et investeeringute kliima muutub tulevikus Euroopa Liidus ja loodetavasti see paraneb. nii et äh, kas äh, siin saaks komisjon pisut selgitada, milliseid konkreetseid samme kavatsete astuda selleks, et kolmanda samba olukorda parandada? komisjon nüüd. komisjoni esindaja, palun. Thank you suur tänu, mis puudutab küsimust number neli eh, Euroopa Investeeringute Panga kohta, siis me saame aru, et kolm A reitingu eh, hoidmine on väga oluline selleks, et projektid saaksid rahastatud. jah, Euroopa strateegiliste investeeringute fond võtab suurema riski enda kanda, kui investeerimispank võtaks, aga just see kõrgem risk nõuabki Euroopa Liidu garantiid. Euroopa Liidu garantii on mõeldud just selleks, et eh, seda riski pehmendada ning jätta muutumatuks Euroopa Investeerimispanga reitingu. ja meie poolt on väga oluline see, et eh, üksikud projektid saaksid hüve sellest, et rahastamine on Euroopa Investeerimispangas odav. Eh, mis puudutab projektide asendamist, siis nagu ma ütlesin, see lisanduspõhimõte on väga oluline, mis on meie ja Euroopa Investeerimispanga vahel vastu võetud ja me näeme, et erinevaid kihte on ette võetud selleks, et see saaks juhtuma. esiteks investeerimiskomisjon, mis on sõltumatu ja äh, nende eesmärk on mitte lasta läbi neid projekte, mis, millesse nad ei usu. teiseks on juhtnõukogu, et äh, lisaaspekti sealt ka äh, seirata. edasi on meil aruandluskohustus nii nõukogule kui ka parlamendile. ja ma olen kindel, et me saame detailsemalt sellest ka rääkida ning kolmas sammas siin puudutab, nagu te ütlesite, väga olulist osa investeeringute paketist kui sellisest ja just äh, nendel põhjustel, millest te rääkisite, on see väga oluline ja komisjon peab väga hoolikalt analüüsima, milliseid äh, aspekte on äh, määrustikus vaja muuta. komisjoni töökavas kaks tuhat viisteist oleme me viidanud mitmetele nendele elementidele. siin kapitaliturgude liit, energialiit, valdkonnad, kus me püüame välja tulla ettepanekutega selleks, et äh, seaduslikke tõkkeid vähendada ning stimuleerida investeeringuid nendes valdkondades, aitäh! Uh, sorry, may I quickly come? tahaksin veel kiiresti tulla tagasi esimese küsimuse juurde, ütleb äh, härra Tanni. selleks, et äh, olla pisut selgem, Ähm, investeerimispanga lisamõju, teie ütlesite, et äh, siin on äh, et kolma ei muutu, nagu ma aru saan. krediidireitingu agentuurid äh, töötavad lõpptoodetega, neil tegelikult isegi ei ole luba vastavalt Euroopa Liidu õigusandlusele hinnanguid anda enne, kui toode on olemas aga krediidireitingute agentuuride äh, metodoloogia on avalik info, selline on seadusnõudmine ja see on ka arvesse võetud äh, meie arhitektuuris, nii et tagada, et kolma reitingi vallas, aitäh! suur tänu, ütleb härra esimees, äh, olete kõneajast kinni hoidnud, nii et kõik on reeglipärane, edasi proua Zabal eelarvekomisjoni nimel Gracias, presidente. Mi primera pregunta eh, es en relación... aitäh, minu esimene küsimus puudutab äh, garantiifondi, mis tuleb ähm, Euroopa Liidu eelarvest selleks, et EFSil oleks olemas garantii ja et seda saaks edukalt kasutada. ma tahtsin teada, kust tulevad need viiekümne protsendi andmed, kust see arv pärit on, sest kui me võrdleme seda teiste võrreldavate fondidega teistes riikides, siis kuskil ei näe me sellist liiaste kaitset viiekümne protsendi ulatuses, mis peab siis tulema Euroopa Liidu eelarvest. meie jaoks on see probleemiks, meie töötame eelarve kallal ja me näeme ka, et see ettepanek mõjutab tugevalt Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ähm, Euroopa Ühenduse rahastut. ma ei mõista seda lisanduse tingimuslikkust, sellepärast et ähm, teatud projektid on äh, lisandused, kuid teatud projektide puhul on vaja võtta raha sarnastelt projektidelt, nii et see fond püüab ligi meelitada era- ja avaliku kapitali äh, ja samas ei ole tegemist sama asjaga kui toetus Euroopa Liidu eelarvest. samas on sarnaseid projekte, mida saab ainult äh, viimati kirjeldatud moel ähm, rahastada ja me lõime uue fondi just äh, sellele mõeldes äh, seega mingisugust äh, toetust ei saa anda ja minul on tunne, et me oleme siin silmitsi lihtsalt raha üleviimisega äh, Euroopa Liidu eelarvest investeerimispanka selleks, et seda fondi rahastada. edasi komisjon, palun. Äh, aitäh, esi-, esiteks esimese küsimuse kohta, kus me leiame selle viiekümne protsendise eesmärgi eh, numbri, jah, teil on õigus, tegelikult on see isegi kõrgemal tasandil, see on garantiifondidega ka varem ette võetud niimoodi, eriti nendel, mis on väline mandaat. muidugi põhjus on see, et eh, strateegiliste investeeringute fond on teistsugune kui välismandaat. välismandaat eh, tähendab seda, et laenatakse riikidele ja garantii meie fondi jaoks on Euroopa Investeerimispangas aga Euroopa Investeeringute Pank äh, rahastab äh, era üksikuid projekte. Äh, samuti palume me Euroopa Investeeringute Pangal võtta vastu kõrgema riskiga projekte ning seetõttu peab komisjon ka rakendama kõrgemat tasandit kui varem. simulatsioone on tehtud, proovitud järgi, kui palju on eeldatav kasu ja kaotus Euroopa strateegiliste investeeringute fondist ning siin viiskümmend protsenti koorus välja täpselt õigesti minu arust. seda ei olnud liiga palju, liiga vähe, see oli täpselt keskel. mida see kaasas, oli siis see, et meil oli kõrge usaldus selles suhtes, et see on piisav ja siis me lisasime väikese puhvri siia äh, et tagada, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku sees ning tulevikus ei teki äh, mingisuguseid nõudmisi, ootamatuid nõudmisi Euroopa Liidu eelarve suhtes. Äh, ma kujutan ette, et raha nõudmised viimasel minutil on miski, mida tuleb vältida, kui on üldse võimalik ning lisanduse kriteeriumite kohta ma ütleks, et ma olen nõus, et on mõned projektid, mida saab ainult grantide läbi rahastada ja mõned projektid, mida on võimalik ainult turgude nimel rahastada ja nüüd äh, strateegiliste investeeringute fond seisab seal kahe vahel keskel. loomulikult on projekte, mida ainult grantidest saab rahastada ja just sellel samal põhjusel need grandid, mis äh, praegusel perioodil välja antakse, on palju rohkem, on neid kui varem ja see on võtmeprioriteediks komisjoni jaoks. see tähendab seda, et erinevate äh, eelarveridade osas tuleb Äh, väga palju ümber mängida äh, ridu, me ei taha äh, konkreetselt sihtmärgiks seada ühe valdkonna rahastamist. Need projektid, mis grantide poolt rahastatud said varem, on nii ka praegu, täieliku tururahastuse projektid on ka olemas, aga need projektid, mis on kahe vahel, mida turg ei rahasta, millel on vaja lisatoetust ja riskitoetust, et üldse projekt ellu saaks viidud, sinna ongi Euroopa strateegiliste investeeringute fond oma tähelepanu pööranud. suur tänu ja järgnevalt palun Karin von Brempt, Brempt äh, tööstuskomisjonist. Um, um, aitäh, kolleegid, te juba mainisite ähm, esimeses vastuses Uudo Polmanile, et majanduslik jätkusuutlikkus on võtmeelemendiks EFSi puhul ja kui äh, me võtame EFSI määruse ette, siis me näeme, et eesmärgiks on projektid, mis annavad kõrget majanduslikku ja sotsiaalset väärtust, eriti just peaks EFSI olema suunatud projektile, mis äh, soodustavad tööhõivet, äh, majanduskasvu ja konkurentsivõimet. minu jaoks on väga oluline, et need eesmärgid peaksid olema sellised, nagu nad on, kuid samas äh, oli meil eile arutelu Energialiidu teemadel ja see on võimalus tagada jätkusuutlik tulevik, energiatõhusus, jätkusuutlik transport ja infrastruktuur. mulle ei selgu siit tekstist, kuidas ühiskondlik väärtus ja vajadus jätkusuutlikkuse järgi arvesse lähevad. ma, minu meelest oleks vaja kaasata määrusesse kriteeriume, mis tagavad, et et äh, projektid vastavad äh, nendele nõuetele. minu küsimus on, kus kohas määruses tuleks neid kriteeriume välja tuua selleks, et tagada, et projektid nendele eesmärkidele vastavad. nagu ma ütlesin, majanduslik, ühiskondlik ja jätkusuutlik kriteerium ja kuidas tagada, et projektid täidavad oma eesmärki ja äh, teine küsimus on, millised kriteeriumid oleksid vajalikud, kas hea lähenemine oleks eraldada ähm, ähm, teatud vahendeid ka nendele olulistele küsimustele ning vastuseks äh, äh, ka sellele dokumendile, sellest ei piisa. Te ütlesite, et põhilisi elemente on arvesse võetud ja need ja selleks on äh, Euroopa Liidu poliitika konkurentsivõime, minu meelest sellest ei piisa, palun, kas te võiksite anda konkreetse vastuse? komisjon, palun aitäh! meie poolelt oleme täiesti nõus. Need ähm, elemendid põhjenduspunktis neliteist on võtmeelemendid, mida tuleb EFSi puhul arvesse võtta. me oleme sellega täiesti nõus ja EFSi peaks olema suunatud äh, nendele projektidele, mis ei loo ainult töökohti, vaid mis äh, näevad ette jätkusuutlikke elemente, millel on kõrge ühiskondlik väärtus, nagu te ütlesite komisjoni ettepanekus oli meil määrus ja pakkusime välja investeerimispanga ja komisjoni vahelise leppe ja siis eh, juhtkond peab eh, erinevad mm, poliitilised otsused vastu võtma komisjoni poolelt. on meil alati hea meel eh, ka seadusandjaga koostööd teha, kui see tasakaal kolme samba vahel ei ole piisav kui kaasseadusandjad arvavad, et määruses tuleb rohkem rääkida sellest täpsemalt, millised on valikukriteeriumid, millele te viitasite, siis oleme meie avatud äh, aruteluks, kuidas neid kriteeriume kaasata ja kuhu meie poolt oli väga selge eesmärk kõiki kriteeriume täita, nii et meie poolt mingisugust probleemi ei ole. kuidas neid eesmärke reaalselt saavutatakse? siin on kaks tasandit. juhtkonna otsused ja samas me peame võtma olulised, olulisel määral arvesse ka kaasseadusandja rolli ja kuidas nemad protsessi hindavad. mina ütlen niimoodi, et kui ükskõik millisel põhjusel ei ole teie rahul sellega, kuidas asjad kulgevad, siis äh, raporteerimise käigus on võimalus seda arvesse võtta. siin on selline element, mida nimetame vahehindamiseks, pärast kaheksateist kuud komisjon vaatab siis kogu määruse läbi koos seadusandlike ettepanekutega, kui selleks vajadus on. ja meil Äh, on ka vastutusmehhanismid ette nähtud selleks, et äh, tagada, et äh, mitte ainult juhtkomitee ei hinda, kas eesmärgid on täidetud, vaid ka kaasseadusandjad teevad seda. aitäh ja aitäh! me räägime praegu alternatiivsetest finantseerimisvõimalustest ning nõukogu tundub olevat positiivselt meelestatud, nagu ma eile kuulsin. see on aga teine teema. Euroopa ühendamise rahastu, kui me vaatame teist perioodi ja arvestame ühtekuuluvusriike ja arvestame seda kaks koma seitse miljardit raha, siis eh, mis ära võetakse, siis jääb ainult null koma neli miljardit järgi ja see, sisuliselt see, see rahastu on, on nüüd surnud ning tahaksingi komisjonilt küsida, kuidas te kavatsete tagada need kriteeriumid, millest me oleme läbi rääkinud aastate vältel, riikide ümbrikud nii-öelda, eh, transpordi modaliteetide vahelised eh, kriteeriumid, koridoride kriteeriumid, kuidas on võimalik nüüd tagada, et need projektid, mis nimetatakse läbi projektirühma ja investeerimispanga koostöö, ja uued projektid tulevad ka liikmesriikide ettepanekute põhjal ju, et kuidas siis tagada, et et järgitakse kriteeriume, mis on sisuliselt äh, Euroopa Ühtekuuluvuse rahasta, rahastu kriteeriumid selleks välja töötatud. mis siin palun? aitäh! selgituseks äh, projektiettepanekud võivad tulla kõigilt investeeringute komiteele. eraettevõtjaid julgustatakse oma projekte saatma investeerimispangale. meil ei ole mingisugust eesmärgi filtreerida liikmesriike. mis puudutab ähm, Euroopa ühendamise rahastu, me oleme nõus, et see on üks põhilisi prioriteetvaldkondi komisjoni jaoks. kas raha äh, läheb nendesse valdkondadesse või mitte, on samasugune argument nagu Horisont kahe tuhande, kaks tuhat kahekümne puhul meie tegime ettepanekud ettepaneku, et ähm, eraldusi nende puhul ei oleks, kuid ähm, meie omalt poolt, ma vabandan, et ma kordan kogu aeg sama asja üle, kuid äh, meie arvame, et nii äh, ühendamise rahastu kui ka Horisont kahe tuhande kahekümne puhul ähm, jõuab rohkem raha nendesse valdkondadesse, mis äh, on hõlmatud nende kahe meetmega kui varem. aitäh. järgmisena Demasi Äh, majanduskomisjonist. Ähm, aitäh! Te kirjutasite vastuseks minu küsimusele, et äh, need kordajad on suuremad kui otsene ava-, otsesed avalikud kulutused. ma tõlgin selle nüüd enda jaoks niimoodi, et, et sisuliselt on mõist-, mõistlikum ju siis otseselt äh, avalikke investeeringuid teha. see ole, nii oleks nii et mul tekib küsimus, miks te valisite niisuguse põhimõtte, et tagada erainvesteeringuid avaliku rahaga? arvestades seda, et likviidsus on turgudel olemas, oleks võim-, võib ju, võiks ju võlakirju EIB välja anda või midagi taolist ning teiseks vastate te minu küsimusele selle kohta, eh, missugune on ajaperiood selle kordaja osas ja viitate ajaloolistele andmetele, aga konkreetset ajavahemikku ei nimeta. me teame aga, et krediidikordajad ja ja muud kordajad on väga ajatundlikud ning ma paluksin teilt seetõttu konkreetset vastust, mis ajavahemiku kohta need andmed käivad. kui see puudutab majandusbuumi, siis loomulikult on, see mõjutab andmeid. kolmandaks tahtsin küsida avaliku erasektori äh, partnerlused, nende kohta näiteks on Saksamaal analüüs, riiklikult läbi viidud analüüs leidnud, et need on äh, maksumaksjale kallimad, sellepärast et tuleb maksta ka erainvestorite tulud kinni. miks siis val-, valitakse praegu niisugune lahendus, kui liikmesriikidel on juba väga suur riigivõlg? sest sisuliselt tulevad need projektid meile ju kulukamad, et miks siis niimoodi? ning kuidas nüüd saab õigustada seda, et stabiilsus- ja kasvupaktis ei võeta investeeringuid välja aga kui liikmesriigid osalevad selles erainvestorite turude nii-öelda äh, kinnitamises või tagamises, siis, ähm, siis miks on mindud niisugust teed, kuidas seda põhjendada? aitäh, komisjon, palun! Thank you. On, on the three points. aitäh nende kolme küsimuse kohta. oleme selgelt oma ettepanekus äh, osutanud, et me ei võta sihikule nii-öelda konkreetseid riike. Teil on õigus loomulikult, et kordajad on eri riikides erinevad. ent me ta-, tahaksime igati vältida mingit automaatset äh, raha eraldamist geograafilistel alustel ja seda ühel selgel põhjusel, nagu te ütlete, tegemist on ju sisuliselt era, äh, eraraha kaasamisega, selle likviidsuse ärakasutamisega äh, produktiivseteks investeeringuteks kui me hakkaksime kuidagi tekitama mingit geograafiliste eralduste süsteemi, siis tekiks kohe küsimus, et äkki ei valitud ikkagi majanduslikult jätkusuutlikku projekti, vaid valiti see projekt lihtsalt sellepärast, et oli vaja teatud rahasumma kulutada ühes piirkonnas või riigis. võlakirjad ei, EIB garantiiga EKP, e EKP garantiiga. EIB võib loomulikult võlakirju välja anda, aga ma ei tea, kas nüüd õiguslikult oleks üldse võimalik EKP-l neid tagada, ähm, ma ei ole selles üldse kindel. see ajavahemik või ajaperiood selle võimenduskordaja kohta on väga oluline, kui me vaatame ajaperioode kolm aastat tagasi, viis aastat tagasi, kümme aastat tagasi, siis saame väga erinevad tulemused võimenduskordaja kohta, äh, mis siis tekiks, kui teatud rahasumma kasutada Eh, mis on selle viieteistkümnese kordaja taga? on mitte ühe konkreetse rahastu kasutamise ajavahemik, näiteks aasta või kolm aastat või mis iganes, vaid see tugineb eelkõige kogu EIB varasemale tegevusele, nende kogemusele rahastamisinstrumentidega ning ning eh, teiseks ka Euroopa Liidu rahastamisinstrumentide kasutamisest eh, on need andmed võetud ehk siis me oleme EIB-ga üheskoos analüüsinud seda, mida EFSI võiks äh, saavutada. Äh, katkestatakse, palun täpsustage, mis ajavahemiku suhtes tulevikku vaadates oleme pidanud silmas EFSI kolmeaastast horisonti. oleme palunud kolmsada viisteist miljardit täiendavaid investeeringuid kolmeks aastaks ning seetõttu selle viieteistkümnese kordaja saamisel Äh, saamiseks analüüsisime, kuidas on võimalik seda raha saada siis kolmeks aastaks, kolme aastaga. STP analüüsi kohta ma ei saanud võib-olla teie küsimusest aru, aga siis palun täpsustage, kui, kui teile tundub, et, et ma mööda vastan. liikmesriikide panuseid hinnatakse siin erinevalt, sõltuvalt sellest, kuhu liikmesriigid panustada kavatsevad. komisjoni ettepaneku põhjal julgustame me praegu liikmesriike panustama EFSI tasandil, sest tegemist on Euroopa huvides tehtavate investeeringutega ja seetõttu ei olegi meil mingeid geograafilisi eraldisi. ja seetõttu on siin võimalik erikohtlemine stabiilsuskasvupakti raames. nii et liikmesriikide panust, nii nagu meie kahekümnenda jaanuari teatises on kirjas, ei taga liikmesriikidele erikohtlemist, sellepärast et me ei ole siin üritanud kuidagi mingid kuldreeglid paika panna stabiilsuskasvupakti investeeringute sätete alusel, sest me mõistame, et meil on vaja tasakaalu ühelt poolt produktiivsete avalike investeeringute ja teiselt poolt vastutustundliku eelarvepoliitika vahel. aitäh. nii, ma ütlesin, et meil on üsna üsna pingeline sõnasoovijate nimekiri. ning äh, nüüd ka äh, raportöör saab sõna. mul on kolm küsimust, esimene küsimus, härra Eiler. et äh, toetused on nii-öelda äraantav raha ja viisteist on see kordaja, nüüd millest räägiti, äh, Horisont kakskümmend kakskümmend sisuliselt äh, tähendaks ju, selle raames tehtavad investeeringud tähendaks ju kolmekümnekordset kordajat. ehk selles mõttes äh, ei pea, tundub äh, paika see, mida komisjon oma ettepanekus äh, räägib sellest viieteistkümnekordsest kordajast. teine küsimus, kuidas on ühitatav see, mida te räägite selle kohta, et mingeid regionaalseid platvorme ei tule äh,, EFSI kokkulepe käesoleval nädalal teatavaks saanud projektiga, kus räägitakse kolmandate poolte panustest, mis, mida võib suunata konkreetsetesse riikidesse või platvormidele või regioonidesse läbi erikokkulepete EIB ning äh, kolmandate poolte vahel mitmepoolsete fina-, finantseerimiskokkulepete kohta. sisuliselt räägib see täpselt vastu sellele, mida te rääkisite just. ma ei taha siin jõuda nüüd eurovõlakirjadeni, aga see term sheet, see sisuliselt on nüüd asi, mida räägitakse erinevalt läbi EIB ja komisjoni poolt, tundub. kolmas küsimus. kas ei oleks mõistlikum või kuidas te kujutate endale seda ette, et eelarve tehniliselt, kui nüüd seda mitmeaastast finantsraamistikku muuta ei saa, et kas siis oleks võimalik näiteks Horisondist või Euroopa ühendamise rahastust võtta raha mingi projekti jaoks, mida mida tuleks nüüd teha, kas me ei peaks ütlema, et siis me teeme seda front-loading'u vormis ja siis vahearuande vormis, eh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta näeme me, kui palju on raha järgi jäänud teistes valdkondades. et eh, nii oleks võimalik seda finantseerida ülejäänud ITRE rahadest, mitte aga Horisondi rahadest. et miks siis mitte teha seda front-loading'u vormis ning eh, hiljem siis defineerida need rahastud ja nende mahud ümber. ning kolmas küsimus Te räägite viieteistkümnekordsest kordajast, eh, mis vastab nii-öelda erasektori rahastamisele. samas te ei, te ise ütlesite, et ainult kaheksa miljardit eurot on see garantii, mida, mis on nii-öelda panka pandav garantii eh, projektide suhtes, mis ei võetakse eelarvest, kaheksateist miljonit mitte, mulle tundub, et siin on vastuolu. sest te, sisuliselt te, te loote siin garantii, niisuguse rahastava garantiiinstrumendi, mis ei pruugi vale, vale olla, aga te, siin oli juttu ju kolmesaja viieteistkümnest miljardist erasektori raha kaasamisest, komisjon palub. neli küsimust Äh, võtan kolm nendest ja ühele vastab minu eelarvekolleeg. nüüd äh, toetuste raha kui nii-öelda äraantav raha, ma usun, et siin ei ole see projektsioon õige, sest äh, minu meelest üks küsimus, millele me eile vastasime ka, me ütlesime eile komisjoni seisukoha välja, nimelt et toetustel ei ole mitte null kordaja, vaid väga madal kordaja. ja me ei eita mingil viisil, et toetustel on kordaja, aga igal juhul toetuste kordaja on märksa väiksem kui rahastutest tulenevat eh, rahastuse kordaja. Eh, katkestatakse, kas ma tohiks täpsustada, komisjon on väitnud vastu kirjalikult eh, Horisont kahekümne kahekümnele, öeldes, et et seal on kolmeteistkordne kordaja. nii et selle, seda ei saa ju lihtsalt ära unustada. et sisuliselt eelarvekomisjon on, on öelnud välja selle arvu kolmteist ja teie olete seda eitanud, et minu küsimus on, et kas see peab paika siis või ei pea? The... aitäh ja vabandust, et tekkinud on segadus. kolmeteistkordne kordaja on seatud rahastutega pluss toetused äh, Horisont kakskümmend kakskümmend alusel. see tähendab, et kui nad kõik kokku panna, siis saame niisuguse kordaja. vabandust, kui on tekkinud segadus meie ettepanekus. mis puudutab regionaalseid platvorme, regionaalseid eraldisi, Äh, siis vabandan taaskord, kui ma ennast selgelt ei väljendanud. me üritasime öelda, et meil ei tule EFSist mingeid regionaalseid eraldisi, mis ei tähenda seda, et ei võiks luua regionaalseid platvorme. meie tahtsime öelda seda, et äh, spetsiifilisi eraldisi konkreetsetesse piirkondadesse või sektoritesse EFSi nii-öelda tipptasemel ei tehta liikmesriigid, eraettevõtted, kes iganes soovivad, võivad teha, võivad moodustada mingi platvormi ja esitada ettepaneku EFSile, kui investeeringute komitee otsustab, et tegemist on mõistliku investeeringuga, mida EFSi peaks toetama, siis võib arvestada seda regionaalset elementi aga ta ei ole nii-öelda tipptaseme otsus, et, et me eraldame nüüd niisugusesse piirkonda nii palju raha kolmanda küsimuse ma jätan vahele ning äh, keskendun sellele kuusteist miljardit, kaheksa pluss kaheksa garantii. see, selle garantii osas ma kardan, et meie poolt on asi siin läinud natukene segamini, sada protsenti on oluline see kuusteist miljardit garantii, kaheksa miljardit eraldatakse Euroopa Liidu eelarvelistel eesmärkidel kaitsmaks eelarveid nende nõuete eest, mis võivad tuleneda kuueteist miljardist. EIB seisukohast ja investeeringute seisukohast on oluline see kuueteist miljardine garantii, mille Euroopa Liit annab. mis puudutab küsimust selle kohta, kas on võimalik front-loading ut teha ja hiljem äh, MFF äh, vahearuande osas seda analüüsida, annan vastamisi edasi kolleegile. nagu juba on öeldud on meil siin niisugune poliitiline teos, poliitilise teostatavuse mõõde, mida tuleb arvestada. meil on vaja luua töökohti ja, ja näidata, et Euroopa institutsioonid on valmis asu-, võtma otsustavaid meetmeid selle prioriteedi saavutamiseks. ning seetõttu ongi kolm institutsiooni leppinud kokku selle kiires menetlemises juuniks väga oluline on, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigaks annaks see kokkulepe meile stabiilse raamistiku nii investeeringute kava kui ka muude MFF raames ette nähtud rahastute rakendamiseks. kui me äh, seame selle praktilise poole sõltuvusse vahearuandest, siis me ei saa äh, saavutada veel kokkulepet ja lisaks tekib rida küsimusi, millele me ei saa vastata MFF prioriteetide ja EFSI printsiipide alusel. minu küsimusele vastust ei olnud. küsimus oli ma olen niigi tõlgendanud äh, teie kõneaega juba väga loominguliselt ja kaheksa kolleegi on veel järjekorras. järgmisena kolleeg Tšehhovski eelarvekomisjonist ja annan kolleeg Galtierile juhatamise üle. aitäh. päris pikalt olen töötanud teadusuuringute innovatsiooni valdkonnas ning see tekitab mul praegu loogilise küsimuse, kuidas te väidate, et Euroopa Liit annab kümneprotsendilise garantii ning eraettevõtjad jooksevad kohe kohale ja panevad ülejäänud osa raha projektidesse. projektid projektid peavad siis eh, teadusarengut ka toetama. Kesk-Euroopas eh, on meil probleem isegi ühtekuuluvusvahendite rakendamisega. kuidas te siis, miks te siis arvate, et me peaksime panema vahendeid nendesse projektidesse, kui meil on teisedki projektid, mis on tühjad. ma lugesin need kavad läbi, siin räägitakse avalike hoonete rekonstrueerimisest, transpordi investeeringutest ja nii edasi. kas te olete tõesti seisukohal, et need Euroopa Liidu projektid saavad lubatud lisaväärtuse tagada ning eh, investeeringud tuua taristusse, taristu parandamisse? ning eh, kas eh, tõesti arvate, et riskikapitalistid on valmis neid toetama, neid projekte? komisjon. komisjon, palun. aitäh kaks küsimust. miks see kümneprotsendine garantii toob erainvestorid projektide juurde kõigepealt? Euroopa Liidu garantii äh, läheb EIB-le, me peame väga selgelt välja ütlema, et me ei anna mingit garantiid erasektorile, me anname garantii EIB-le. ning äh, selle garantiiga on seotud siis, või selle garantii põhjal võtab EIB turult raha, investeerib selle projektidesse ja see raha on suurem kui, kui need kümme protsenti. see sõltub konkreetsetest projektidest, aga, aga üks põhjendus räägib, et see, see summa tuleb umbes kuuskümmend miljardit. see kuuskümmend miljardit investeeritakse EIB poolt selleks, et äh, katalüsaatorina siis äh, tuua need kolmsada viisteist miljardit projektidesse. nii et sisuliselt tuleb see rohkem kui kümme protsenti väga oluline aspekt siin on lisanduvus. me keskendume siin projektidele, mida erasektor ise ei saa teostada, sellepärast et projektidega on seotud riskid, mida erasektor ei soovi kanda ning väga hea näide on pikaajaline risk, sest mõnikord erasektor ei soovi lihtsalt kahekümne, kolmekümne aastase perspektiiviga projektidesse investeerida projekt võib neile küll meeldida, projekt võib olla jätkusuutlik, aga kolmekümneaastane risk on ikkagi väga pikk risk. iseäranis eh, mõnede projektide puhul, millest me rääg-, räägime. nii et kui EFSI võtab selle pikaajalise riski ja võimaldab nende projektidega alustada ning toi-, toimib katalüsaatorina erainvestori, erainvestorite kaasamiseks, siis on see meie eesmärk. teine küsimus me üritame oma algatusega tuua teadusuuringute valg-, valdkonda eraraha. see tähendab, nagu inimesed juba märkisid, et teatud valdkondades, kus on varem toimitud toetustega, tuleb nüüd siis kas loobuda nendest toetustest või kaasata muud raha. mõnedes valdkondades on olnud probleeme regionaalpoliitika rahastu vahendite kasutamisega. aga see valdkond, kus me tõesti maha oleme jäänud, on eraõiguslikud investeeringud teadus- ja arendusuuringutesse. EFSI üritab siin toimida viisil, mida regionaal, regionaalfond ei tee aga oluline on, et EFSI on siin ette nähtud mitte asendama regionaalfondi, regionaalpoliitilisi rahastuid, vaid täiendama neid. EFSI mõte on täiendamine, lisanduvus ja natukene erinev valdkond, millest ta rakendub. Thank you no.. suur tänu. järgnevalt saab sõna härra Kölmel eelarvekomisjoni nimel suur tänu, härra esimees. ilma pika sissejuhatuseta teeksin ma ka ettepaneku, et esitan mõned küsimused minu enda perspektiivist. kui me räägime rahastamisest, mis peaks nii suure võimenduse tekitama, siis äh, tahaksin ma küsida, millised on selle äh, rahastamise äh, ajaperspektiivid me kujutame ette, et tuleb kanda ka kaotusi küsimus, millal neid realiseeritakse, neid kaotusi, kes ütleb, millal ja kuidas ja kas ei ole mitte põhjust karta, et äh, võib juhtuda nii, et kui eelarvelised vahendid on piiratud, need on riigi poolt garanteeritud ja äh, siis tuleb rahastada mitte garanteeritud vahendeid kas protsessi jooksul võib juhtuda, et üks või teine ütleb siin, et nüüd on kiiresti vaja eh, kaotused eh, ära realiseerida, muidu ei ole võimalik saada enam eh, riigi poolt garanteeritud lisamakseid. järgmine küsimus, kuidas osalevad pangad arvutavad siin võite ja kaotusi, tulusid-kulusid, kas tulud jäävad investoritele ja maksumaksja, maksumaksja peab kandma äh, kulud, seda me oleme juba pankade päästmisel ja ka riikide eh, siin päästepakettide puhul, näiteks Kreeka puhul väga tihti kogenud ja nüüd edasi, kui ainult kuuskümmend miljardit eurot on siin kõne all, siis kas me ei peaks siin olema ettevaatlikud, et me selle kogu eh, summa eelarvesse eh, peaksime sisse panema või mitte, kui see näiteks lihtsalt kaotsi läheb? Please, commission komisjon, palun. Thank you. On the, on the two questions. suur tänu nende äh, kahe küsimuse puhul, kõigepealt äh, rahastuse kestvuse kohta. meile on väga selge, et komisjon on ette pannud kolmsada viisteist miljardit investeeringute paketiks äh, kolme aasta jooksul, aga see ei tähenda, et kolmeaastase perioodi lõppedes see garantii kaob. garantii on, saab kestma ükskõik kui kaua projektid kestavad, kui on lühiajalise projektiga tegemist, siis viis-kuus aastat, garantii kestab sama kaua, kui on kolmekümneaastase projekt, siis on garantii ka kolmkümmend aastat seda arvestades ei ole siin mingit motivatsiooni proovida kiirendada kaotuste katmist nii, et garantii kehtiks. sellepärast, et garantii eh, kestab kogu projekti kestvuse ajal see on tegelikult väga oluline, et erasektorit ka paati tõmmata, sellepärast et pikaajaline risk on see, mida erasektor ei taha kanda. kui me ütleme, et me võtame mingil ajal garantii ära, siis me ei saavuta tegelikult seda, mida EFSiga praegu äh, saavutada püüame. kuidas äh, pangad arutavad kokku oma kulud ja kaotused? ma arvan, et meie poolt ei ole küsimus mitte pankade suunal, vaid projektide kohta pangad võtavad, saavad oma kasumi, kui projekt on kasumlik eh, ja kannavad kahju, kui projekt on kahjumlik. Need on üsna standardsed eh, elemendid, kuidas eh, üldse tulusid-kulusid kokku arvutada ja ma arvan, et siin ei ole projekt ja selle juhtija väga oluline, sellepärast et Euroopa Investeerimispank tegelikult seirab projekte ja vaatab ka, kuidas tulude ja kulude pool on mis panku aga puudutab, siis pangad äh, võivad teha kahte. esiteks EIB äh, võlakirjadesse investeerida, sest EIB selleks, et äh, investeerida projektidesse, vajab lisaraha, kuuskümmend miljonit antakse välja võlakirju, seda saavad teised pangad ostma. kui konkreetsete projektide puhul kaotus tekib või kulu tekib, siis pangad seda otseselt kandma ei pea Äh, pangad või teised erainvestorid võivad äh, projekti tasandil liituda erinevate projektide kaupa. paljud teist on äh, ilmselt kogenud CRD puhul, eelmiste aastate puhul, te teate, et siin on just loodud struktuur selleks, et vältida seda, et et vältida seda, et maksumaksja peab kahjud kinni maksma. suur tänu, ütleb esimees, nüüd saab sõna härra Valli eelarvekomisjonist. parandab ennast siiski äh, proua Jalas Sender saab äh, TRAN komisjoni nimel kõigepealt sõna. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, yo tengo algunas preguntas. Una es, en primer lugar, a la comisión. Suur tänu, härra esimees. Mul on järgnevad küsimused teile. Kõigepealt tahaksin komisjoni käest küsida. Enne kui otsustatakse äh, programmide äh, rahastamist vähendada, mis oli uurimis- ja teadustegevuse jaoks ette nähtud, tahaksin ma, et kõigepealt selgitataks, mis sellest rahast konkreetsemalt hakkab saama. ma mõtlen äh, kaks, kaheksa või kuuskümmend miljonit, äh, mis tulevad erinevatest allikatest. eelarvest on võimalik äkki kokku koondada rahad, mis on kasutamata ära nüüd, mis konkreetselt transpordisektorit puudutab, siis te ütlesite just ennist, et on paremad projektid, mis on kasumlikumad ilmselt, kui need, mis Euroopa ühendamise rahastust praegu rahastatud saavad. uuringud on näidanud, et maanteede ehitust on siin rahastatud, aga ka selliseid maanteid, kus on vaja teemaksu maksta ja Euroopa ühendamise rahastust on peamiselt siseveekogude ja äh, raudteetaristut äh, üles ehitatud. Te ütlesite, et äh, liikmesriigid peaksid olema osalised selles. milliseid motivaatoreid pakute te nende riikide jaoks, kes juba on praegu suurtes võlgades ja nende riikide jaoks, kuidas te muudate atraktiivseks selle, need investeeringud, kes ei leia, et nad sellest midagi võidavad? teatud investeeringute puhul üldse äh, keegi siin liikmesriikidest kaasa rääkida ei saagi, eriti mis puudutab äh, era- ja avaliku sektori rahastusi. kuidas äh, on ette nähtud Euroopa Investeerimispanga ekspertide ja inimressursi rahastamine EFSI puhul? vastab komisjon. palju küsimusi esitati ja vastan äh, mõningatele nendest enne, kui annan kolleegidele sõna, et te saaksite detailsema vastuse kui võib-olla see, mida mina suudan teile praegu anda. Äh, nüüd kasumlikumad projektid EFSis, äh, ma arvan, et meie vaatenurgast ei ole siin küsimus, kas tegemist on äh, väga kasumlike äh, projektidega või mitte, ka Euroopa ühendamise rahastu äh, vallas on väga kasumlikke projekte. meie aga keskendume neile projektidele, mida erasektor tunnustab kui kasumlikke, aga nad ei ole valmis võtma riski kanda. ja me saame aru, et on projekte, mis ainult saavad käivituda grantide abil, et oleks juba algkapital olemas ja siis on ka äh, neid projekte, mis on võimalik äh, kolmandates allikates täielikult rahastada ja nagu öeldud, siin keskel ongi EFSI, mis võimaldab äh, liituda erasektoril, aidata rahastada neid projekte nii, et EFSI tõukerahaga saaks projekt käima lükata Need riigid, kes juba on äh, puudujäägi, eelarve puudujäägis äh, täna, kuidas neid äh, meelitada ka osalema? ma arvan, et meie vaatenurgast on väga palju motivaatoreid, ükskõik kas EFSI on olemas või mitte, avaliku sektori investeeringutest. avaliku sektori investeeringud ei peaks olema ainult seotud EFSI-ga ja vastupidi. Ehm, paljud riigid on juba meedia vahendusel öelnud, et nad tahavad EFSis eh, osaleda eh, regionaalselt ja riigipõhiselt. see ei sõltu üldse sellest, eh, kuidas neid koheldakse, nad tahavad lihtsalt raha tõmmata omaenda riikidesse. ja vähemalt liikmesriigid läbi pressi on viidanud, et nad tahavad tulla EFSi poole ja kasutada neid investeeringuid E, ning see aitab e, liikmesriikide majandusi üldisemalt. E, mis puudutab EFSI töötajaid, siis Euroopa Investeerimispanga statuudi järgi Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollist maksab pank administreerimiskulud, mida see EFSile tähendab, see on lisakulu EFSiga seotud ning see arvestatakse projektide üleselt ja sellepärast on oluline, et kõikide projektide üleselt seda arvestatakse. Euroopa äh, Investeerimispank ei küsi oma ekspertide töötamise raha Euroopa Liidu eelarvest. aitäh! vist üks äh, järelejäänud küsimus veel oli rahastamise kohta, ütleb komisjoni esindaja. Äh, suur tänu, härra esimees, küsimus puudutas siis finantseerimisstsenaariume, mida komisjon on äh, läbi mänginud ja kas me oleme mõelnud alternatiivide peale, selge on, et me oleme väga hoolega need asjad läbi mõelnud. Äh, peamine hüpotees on meie jaoks olnud, et rahastamist tuleb tagada ilma äh, äh finantsraamistiku ülevaatamist algatamata, sest muidu see ei oleks lihtsalt äh, võimalik väga kiiresti heaks kiita nüüd, kui äh, finantsraamistiku ülevaatamise hääletame maha, siis ei ole mingisuguseid variante eriti järgi. Äh, üks ainus võimalus on äh, tagada EFSI rahastamine alapealkirja üks A järgi jäänud rahad ära kasutada, see on üldine kulukohustuste ja maksekohustuste marginaali ärakasutamine ja nii ongi Need on piirangud, mille raames me oleme pidanud oma tööd tegema ja kui te vaatate, kuidas äh, pealkirja üks A all projektide raha uuesti ära kasutada, äh, pidime me vaatama, kuidas äh, või milliseid programme siin kasutada, siis kaheksa miljardit oli meil vaja, meil ei olnud mõtet hakata neid projekte koondama, mis ainult mõned miljonid maksavad pidime vaatama ka hoolega neid programme, mis eh, saaks eh, kasutada poliitikavaldkondades, millel on umbes EFSiga samasugused eesmärgid. ja niimoodi jäid meile pihku CEF, eh, Euroopa ühendamise rahastu ja Horisont kaks tuhat kakskümmend, vaatasime ka Kosmet, et olla täielikult läbipaistev, aga Kosmel on juba kuuskümmend protsenti oma kogu rahadest finantsinstrumentide jaoks reserveeritud. kui nüüd siin kosmelt veel rohkem finantsinstrumentide jaoks ära võtta, siis see ei oleks olnud üldse realistlik võimalus, aitäh. Please, yes. järgmine küsija. Solamente querría eh, no me... Äh, proua Ajala Sender jälle. Äh, üks küsimus siiski ei vastatud praegu ära äh, me ei räägi siin mitte mitmeaastase finantsraamistiku ümbermängimise üle vaid me räägime siin paindlikkusreservi ärakasutamata rahad, mida oleks võimalik ehk koondada uueks rahastuseks. me ei räägi siin üldse mitmeaastasest finantsraamistikust, aga igal aastal vabanevad eh, veel kord eelarvevahendid, mis ei ole ära kasutatud ja neid ei ole praegu väga korralikult taaskasutatud. mõtlen siin näiteks üleilmastumisega kohanemise fondi. ma ei räägi siin konkreetselt konkreetsest rubriigist, eh, vaid ma räägin eh, nendest rahadest, mis jäävad aasta lõpuks järgi, ära ei kasutata, eh, need kusagile tagasi voolavad, aga me praegu ei tea, kuhu. Neid ehk oleks võimalik ära kasutada. ja siis ei ole vaja kuskilt mujalt kärpida. nüüd konkreetselt nende projektide puhul, kus on ootenimekiri, kas te tooksite mõned näited, mitte siin konkreetselt tasulised maanteed või midagi muud komisjon, kasutamata rahadest eh, vastus on jaa ja ei samal ajal. ei, sellepärast et me ei saa juba algusest peale luua sellist suurt algatust, eh, kus on eh, kõrgetasemelised eesmärgid, olles kindlad, et meil on kasutamata vahendid aastate jooksul, mis tulevad tagasi ja saame need taaskasutada. meie peame tegema ettepaneku, kus esimesest päevast alates on meil tagatud ettepaneku rahastamine Äh, olles seda öelnud, nii nagu kolleegid ütlesid, siis äh, sellised instrumendid, nagu mu kolleeg siin mainis, äh, need on kaasatud. Nad on loodud selleks, et ümber kanaldada eelmiste aastate vahendeid järgmiste mitmeaastase finantsraamistiku rahastamise aastate jaoks. mitmeaastane finantsraamistik on sellist paindlikkust juba ette näinud, et taaskasutusinstrument on olemas ja nüüd äh, Äh, kasutame me oma rahastamise, plaani rahastamiseks ka nende vahendeid. Thank you. aitäh. härra Valli, palun. aitäh, esimees. tahtsin esitada kaks küsimust, ähm, mis on väga lihtsad ja äh, otsesed, kuid minu jaoks olulised. niisiis äh, komitee osalejate valik ja projektide valik. kuidas te kavatsete garanteerida investeerida nende isikute ekspertiisi ja sõltumatuse, nii et äh, investeeritakse tõesti ühiskondliku, majandusliku ja keskkonnaväärtuste kandatuse projektidesse ja tegemist ei oleks projektidega, mida mõjutab poliitika või lobitöö. ja teine küsimus, seitsesada viiskümmend äh, miljardit ressursse investeerimispangalt, on nähtud, ette nähtud noortele ettevõtetele, kellel on innovatiivseid projekte ja need ettevõtted on tavaliselt kõrge riskiprofiiliga, neil on raske oma projekte rahastada, kuid samas on tegemist ettevõtetega, kes loovad kõige rohkem majanduskasvu ja arengut. kas te olete ette näinud mingisuguseid mehhanisme selleks, et neid ettevõtteid rahastada? palun, komisjon aitäh, kaks väga olulist punkti. investeerimiskomitee liikmete valimine on tõesti määrava tähtsusega. selleks, et vältida sellist olukorda, nagu te kirjeldasite. selles mõttes on ettepanek selge, juhtkomitee määrab investeerimiskomitee liikmed ametisse, kuid et komisjon mõistis hiljem, et sellega on seotud teatud kõhklused, nii et oleme valmis koostööd tegema ka seadusandjatega selleks, et tagada, et me oleme rahul investeerimiskomitee sõltumatusega, sest see on komisjoni ettepaneku tuumaks. VKE-d osa ja noorte ettevõtjate toetus, ma ütleksin kahte asja seal seitsekümmend viis miljardit on VKE-dele ja keskmise suurusega ettevõtetele et, ette nähtud ja siis on terve osa rahastust, kust võivad saada rahastust ükskõik millise suurusega ettevõtted siin on teatud tingimuslikkus ette nähtud. VKE-de puhul arendatakse välja terve rida instrumente, mõned on suunatud omakapitalile, mõned laenukapitalile. nagu te teate, siis on erinevatel idufirmadel vaja erinevat tüüpi rahastust selleks, et ähm, arendada VKE-sid, nii et meie poolelt äh, on meil rahastus suunatud just väga innovatiivsetele ettevõtetele, ehm, VKE-dele, selleks, et tagada, et ehm, olemasolevaid operatsioone hoitakse käigus. aitäh. järgmine kõneleja. härra Maragall, eelarvekomisjon. Sí, gracias, eh, presidente. Eh, um, aitäh. Äh, väike märkus kriteeriumite kohta, mis tuleb ette näha EFSI erinevate komiteede puhul, tõepoolest ähm, siin tuleb rakendada kõrget legislatiivset täpsust, siin peab olema võimalikult vähe erinevaid tõlgendusvõimalusi EFSI puhul äh, konkreetsed küsimused, kas komisjon on nõus sellega, et äh, näiteks äh, saab paluda riikide projekti pärandi garantiid. me ei saa tagada, et äh, nende projektide elluviimiseks äh, on tagatiseks on avalikud teenused ja siin me ei tohi, me peame ütlema seega, et EFSil peab olema avalik Äh, sisehaldus selleks, et tagada, et investeeringute tulemused aitavad kaasa regionaalsele Euroopa Liidu tasakaalustamisele ning et see ei suurendaks olemasolevaid lõhesid veelgi. ja kui me nüüd tuleme kriteeriumite juurde, valikukriteeriumite juurde, siis äh, esimene põhiline kriteerium ei tohiks Äh, ei, kas see, see peaks olema teie arvates ähm, investeeringute tagasiteenimise määr, mida hindavad sõltumatud ähm, eksperdid ja mis on seotud siis nende regioonidega, kuhu neid projekte, kus neid projekte läbi viiakse? pean vabandama selle pärast, et ma ei mõistnud täpselt esimest küsimust. vastan teisele küsimusele ja siis äh, võib-olla saate täpsustada esimest küsimust. Äh, ma olen muidugi nõus kõikidele küsimustele vastama. sisemehhanism. jah, peame nägema ette, et äh, on kaks viisi siin vältida kõigepealt liigseid riske riske äh, erinevate riikide puhul. tavaline riskihaldus on selline, et püüame mitmekesistada portfelli, investeerida erinevatesse valdkondadesse, nii et selge on see, et investeeringud peavad aset leidma mitte ühes riigis ega mitte ühes regioonis või sektoris, vaid kogu Euroopa Liidus kõikides välja toodud sektorites. ja konkreetselt Äh, tasakaalunihetest. EFSI keskendub äh, sellele lisanduvusele, see on oluline kriteerium, lisanduvus on EFSI puhul määrava tähtsusega see ei tähenda, et EFSI peaks olema suunatud projektidele ainult nendes riikides, mida kriis on kõige rohkem mõjutanud, kuid EFSI äh, peaks olema suunatud projektidele, mida ei saa erasekt-, ainult erasektoris läbi viia. kui projekti saaks juba täielikult erasektori abil läbi viia või mõne teise vahendiga, näiteks riigi abil, siis äh, see EFSI äh, toetusele ei kvalifitseeru, see aitab meil äh, Äh, tasakaalulihkeid äh, vähendada. nüüd äh, sotsiaalne areng. ma kasutaks siin samuti seda lisanduvuse argumenti, kuid meie teeme sellise ettepaneku, et EFSI oleks suunatud just sotsiaalsete elementidega tegelevatele projektidele, nii et meie küll poolelt vaadatuna on EFSI just sellistele projektidele suunatud. võib-olla esimehe loal saaksite veel esimest kui küsimust üle korrata? jah. Äh, projektide väljamissimise puhul võetakse arvesse kriteeriumite hulgas seda, et projektid kas nende projektide puhul peaks siis nägema seda ette, et riigi pärand või avalikud teenused oleksid nende mm, projektide puhul garantiiks? Thank you. From our side meie poolelt vaadatuna saab EFSI toimida ainult siis, kui projekti läbiviija tuleb välja konkreetse projektiga selles mõttes, kui kasutatakse riigi rahastust, siis sellepärast, et liikmesriigid ja selle riigi ametkond on esitanud konkreetse vastavasisulise ettepaneku. EFSI ei ähm, taotle mingisugust erastamist Euroopas, see ei ole EFSI eesmärk. EFSI on loodud selleks, et rahastada projekt, Ähm, mida viivad läbi kas äh, erasektor või riigid, äh, saaksid rahastust EFSist. me ei kavatse erastama hakata mingisuguseid projekte vastu kellegi tahtmist. aitäh. järgmine kõneleja, Niiri Aada, eelarvekomisjon jah, aitäh, mul on üks-kaks küsimust esitada ja palun selgitus struktuurifondide ja nende seoste kohta EFSiga. minu murepunktiks on see, et struktuurifonde kasutatakse äh, riigiprojektide rahastamiseks ja kui liikmesriigid kavatsevad kasutada struktuurifonde selleks, et ligi meelitada invest-, erainvesteeringuid, selleks, et ligi pääseda EFSile, siis kas on mingisugune mehhanism ette nähtud, kuidas see kõik toimima hakkab, sellepärast et osa rahast Ehm, struktuurifondidest on äh, avalik äh, huvide jaoks ette nähtud ja ehm, ma, mul on mure sellepärast, et struktuurifonde kasutatakse ära EFSile ligipääsemiseks ning ehm, kas liikmesriigid siis peavad vähem panustama Euroopa Liidu eelarvesse struktuurifondide kasutamise tõttu, siis äh, kasutatakse ju EFSit ära avalikes huvides ja mm, mul on veel üks märkus, kas te arvate, et komisjon kaaluks ka õiguslike meetmete vastuvõtmist selleks, et kaitsta maksumaksjaid näiteks, kui maksumaksjad maksavad millegi eest, mis ei peaks olema riigi omanduses, näiteks maanteede või vee eest, mis on siis traditsiooniliselt olnud riigi omanduses. aitäh struktuurifondid. ma saan siin olla aus ja otsekohene ja öelda, et see oli see osa ettepanekust, mille pärast tunnen kõige rohkem kahjutunnet, sellepärast et see põhjustas kõige rohkem segadust, hoolimata sellest, et meie eesmärk oli teha täpselt vastupidist. siin on ettepanekus säte, mis räägib struktuurifondide ja EFSI vahelistest suhetest. väga selge on meie poolelt, me oleme muidugi valmis teksti kallal teiega koos töötama, on see, et struktuurifonde ei muudeta üldse EFSI-ga mingisugust äh, muudatust ei ole rahastuses, mis läheb struktuurifondidesse ega ka mitte valikukriteeriumite osas. struktuurifondid on avalik äh, huvide teenistuses. see tähendab, et struktuurifonde saab ainult äh, kasutada siis, kui see on avaliku huviteenistuses. me ei ütle, et me hakkame struktuurifondide raha jagama ümber millelegi, mis ei ole avaliku huviteenistuses praktilisest aspektist lähtuvalt, mida meie ette näeme, ja ma ei ütle, et see on ainuke võimalus, kuid üldises plaanis näeme ette asja niimoodi, et on projekte, mida ei saa struktuurifondidelt praegu rahastada, hoolimata sellest, et need on avaliku huvi teenistuses ja seda teatud elementide tõttu. EFSI keskendub lisanduvusele, sellepärast et kui ähm, midagi rahastatakse struktuurifondist, siis see projekt ei kvalifitseeru EFSI rahastusele, kuid äh, teatud projektid tänu EFSile saavad edaspidi taotleda struktuurifondide rahastust, kuid ähm, need ähm, äh, projektid peavad täitma mõlema äh, fondi tingimusi, nad peavad täitma valikutingimusi, mis on ette nähtud struktuurifondide all ja mis on ette nähtud EFSI all Ähm, maksumaksja kaitse nende projektide puhul, mida rahastatakse tavaliselt maksumaksja rahast. probleem on selles, et äh, need projektid, äh, mida rahastatakse maksumaksja rahas, on kahekümne kaheksas liikmesriigis väga erinevad, meil on mõned liikmesriigid, kus äh, on teatud elemente alati rahastatud maksumaksja rahast ja teistes riikides on tegemist täielikult erasektori kätes olevate projektidega. meie äh, püüame äh, teha siin vahet ja tahame lihtsalt meelde tuletada, et ühtegi projekti ei saa rahastada äh, ilma, et projekti läbiviija vastavat taotlust ei oleks esitanud, nii et me ei saa mingisuguseid elemente sundida avalikust sektorist erasektorisse üle liikuma. aitäh, järgmine kõneleja, Alessia Moskva aitäh, mina tahtsin rõhutada üht punkti, millest on siin mitmel korral räägitud, kuid kus ei ole vastavad garantiid olemas, sellepärast et tegemist on suure murepunktiga meie jaoks endiselt. meil on siin risk, et luuakse Eh, suuremaid lõhesid eh, riikide vahel juba eh, ja seda just nendes riikides, kus olukord on väga raske. ma sõnastasin ümber ühe küsimuse, mida juba esitati, mis juba esitati kirjalikult, et saada täpsustust. ma tahtsin küsida, kas komisjon kavatseb ehm, laiendada ehm, investeeringute klausli rakendamist eest ähm, ähm, äh, stabiilsuse kasvupakti raames, äh, vastus oli ei ja ma äh, tahtsin siis küsida, et millised on võimalikud mehhanismid selleks, et garanteerida seda kaitset? aitäh, komisjon, palun esimesele küsimusele, erinevused riikide vahel. siin on jälle lisanduvus, mida ma ei hakka üle kordama, kuid üks element on väga oluline ehm, komisjoni ettepanekus eh, investeeringud keskus. me püüame luua ühe aknasüsteemi, ühe punkti, kust saab tehnilist abi Euroopas. meie omalt poolt oleme teadlikud sellest, et ehm, finantsturud on erinevas arengufaasis Euroopa Liidus ja et projektide edendamine mõnes riigis nõuab seda, et abi Äh, tuuakse siia finantsinstrumentide sfääri, sellepärast ja äh, on kohal, see tähendab, et tagatakse äh, tehniline abi projekti läbiviijatele. lisaks lisanduvusele siis ei muretse me ähm, lõhede suremise pärast, vaid püüame äh, vastupidi, alati neid lõhesid vähendada Euroopa Liidus riikide vahel. Ehm, kas või stabiilsuspakti ehm, lähenemine, ma mõistan, et tegemist on äh, olulise küsimusega paljude jaoks siin. meie poolelt vaadatuna ei ole me välja pakkunud äh, määrust äh, kui sellist, vaid me oleme teinud äh, ettepaneku tõlgendada seda sõbralikult. muidugi on siin teatud piirangud, samas jäädes äh, teksti juurde. selles mõttes oleme kindlad, et meie lähenemine lubab äh, vajalike investeeringute tegemist seal, kus äh, see on vajalik ja mõistlik, äh, aga kombineerituna tööga, mida me teeme läbi investeerimisplatvormide, oleme kindlad, et stiimulid on olemas liikmesriikide jaoks, kes soovivad suurendada oma investeeringuid ja lubada investeeringute sooritamist oma territooriumil, eh, samas eh, rikkumata neid reegleid, mis me oleme seadnud eh, geograafilise jaotuse alusel ja mitte sealjuures mõjutamata stabiilse kasvupakti. palun, Lu-, härra Luuke nüüd. tahaksin kõigepealt küsida, kas need Euroopa Liidu panus EKP-sse ning sellest tulenevad garantii kinnitused ei peaks olema käsitletud riigiabina, mis langevad artiklis sada seitse sätestatud keelu alla. sest kui me üritame jääda erandite piiridesse, siis tuleb meil selgitada, et kolmsada viisteist miljardit eurot on üldhuvides tehtav investeering, mis tundub väga küsitav. iseäranis siis, kui me räägime näiteks VKE-de soodustamisest ning nende ettevõtete soodustamisele mõeldes tekkis meil küsimus, kuidas niisugune soodustamine on ühitatav konkurentsineutraalsusega, aitäh. Thank you. tänan. ja tundub, et viitasite artiklile sada kakskümmend viis sada seitse kõneleja. sada seitse, jah. aitäh. riigiabi on loomulikult siin võtmetähtsusega küsimus, mida tuleb analüüsida. meie ettepanekus kindlasti olete märganud põhjendust, mis räägib vajadusest riigiabi rakendada ühetaoliselt. meil tuleb siin asjad tasakaalustada ja see on päris keeruline. tuleb tagada, et riikide raha läbi Euroopa Liidu eelarve ei raisata. ei raisata, ei kulutata liiga palju projektidele ning samas teiselt poolt tuleb tagada, et me ei välista automaatselt äh, läbi nende riigiabi sätete tervet rida projekte siin on komisjon oma ettepanekus üritanud selgelt välja öelda, et me üritame jääda riigiabi regulatsiooni raamidesse siin. aga ma rõhutan, et, et võib-olla ma peaksin minuti jooksul selgitama, kuidas me seda praktikas mõtleme. komisjon kavatseb avaldada teatise seoses EFSI ja riigiabi seosega. selles teatises sätestatakse olulisemad põhimõtted selle kohta, kuidas kvalifitseerida raha, mida kulutatakse EFSI toetusel. Need on niisugused printsiibid nagu näiteks, et ei tohi olla olemasolevate projektide dubleerimist, ei tohi üle kompenseerida aga praktilises plaanis need põhimõtted on need põhimõtted, mida me niikuinii kõigi juhtumite puhul järgime, kui me näiteks hakkame ehitama lennujaama, mis on praktiliselt teise lennujaama kõrval kümme meetrit eemal, siis on selge ju, et meil ei ole täidetud jätkusuutliku, jätkusuutlikkuse kriteerium, mis on deklareeritud EFSiga seoses. rõhutamaks selgitamaks, mida see riigiabiga kokkusobivuse kontroll tähendab. Äh, riiklik kaasrahastamine, nagu te kõik teate, läbib riigiabiga äh,, sätetega ühitatavuse kontrolli, mis võtab päris palju aega, tavaliselt umbes aasta. kui tehakse see kontroll ära nii-öelda tipptasemel, seoses EFSI poolt antud toetusega, tähendab see seda, et riiklik kaasrahastamine või muu lisanduv rahastamine ähm, on võimalik ära teha kiiremini, sest ainus asi, mida komisjon hakkab kontrollima, on see, kas toimub ülekompenseerimine või ei. see on väga oluline, sisuliselt väheneb see kontrolli aeg, riigiabi kontrolli aeg aastalt paarile nädalale ja see võimaldab projektidega alustada märksa kiiremini võrreldes sellega, kui palju aega oleks kulunud ilma niisuguse mm, tipptasemel tehtava riigiabiga kokkusobivuse kontrollida. nüüd saab sõna proua Kappel. aitäh! juhataja, lubage, ma küsin veel nende vahendite kohta, mis peavad garantiifondi minema. komisjon on rääkinud meile, et garantiifondi ei oleks mõistlik siduda MFF-iga. ma olen päri sellega, aga ei ole mõistlik seda siduda ka tõukefondide kasutamata rahadega, seetõttu äh, viit-, viidatigi siin äh, Euroopa ühendamise rahastule ja vahearuandele. kolleeg Eeler märkis juba, et äh, Horisont kakskümmend kakskümmend võimendusfaktor on kolmteist. me, meil on seda aastaid juba jälginud, vaadanud teadus-arendusprojekte ja teame seda hästi. EFSI puhul väidetakse, et see võimendaja on viisteist ja väidetakse, et see on keskmine, see võib olla väiksem ja tõenäoliselt äh, saab olema paljuski väiksem, kui me neid projekte vaatame. minu küsimus seetõttu, kas oleks mõistlik äh, loobuda niisugusest äh, kindlast võimenduskordajast kolmteist, ebakindla viisteist vastu ning teine küsimus, lisanduvuse kriteeriumist on täna mitu korda räägitud, EFSI peab finantseerima projekte, mida erasektor ei finantseeri ning projekte, milles on sotsiaalsed kriteeriumid. Need projektid on reeglina seotud suurema riskimääraga kui teised projektid ning äh, seetõttu täna ongi meile räägitud, et selleks ongi vajalik see garantiifond. samas, erainvestorid peaksid äh, vähemalt viiekordselt investeerima, näiteks äh, siis kolmeteistkordse võimenduse korral äh, kuuskümmend viis, kas, kas on siis mingi keskmine niisugune rentaablus ette nähtud või ei ole, või on mingi klaster äh, võimalikest määradest, see on minu küsimus seoses selle põhimõtte konkreetse rakendamisega ning raportöör, äh, raportööri poolt küsituga seoses tahtsin veel lisada, et kui näiteks hakatakse rakendama mingit suurt transpordiprojekte siis äh, sageli on liikmesriikides vaja ju saada lubasid, mille saamine võtab aega ning kas äh, sätestatakse, et need äh, load tuleb nüüd anda ka kiirendatud menetluses? ning kas on siis siseriiklike menetluste koordineerimine ette nähtud? et näed, kas, kui seda üritatakse niimoodi teha, need äh, koordineerivaid asutusi omakorda koordineerida, siis äh, see kindlasti tekitaks palju vastusseisu. ning äh, mul tekkiski küsimus, kas te olete sellele mõelnud? komisjon. komisjon. aitäh. tahaksin alustada väga olulise märkusega selle viieteistkordse võimenduse kohta Äh, ma tahtsin, tahaksin öelda, et see ei ole kindlasti ebakindel. see on asi, mida on täpselt analüüsitud ning ma rõhutasin, et iga projekt ei pea viieteistkordset võimendust saavutama. Äh, mitte sellepärast, et me arvame, et ei ole võimalik seda saavutada, see kolmsada viisteist miljardit eesmärk, kui seda ei saavutata, siis, siis meie poolt ei ole me oma seatud mõõdikut saavutanud, mis ei tähenda seda, et seda mõõdikut ei olnud, vaid sisuliselt me, kolmsada viisteist on see mõõdik, mille me oleme e IEB-ga seadnud. ma märkisin, et osad projektid võivad jääda sellest viieteistkümnest e allapoole, osad kõrgemale, see tuleb sellest, et projektid on eri, erinevad. EFSI on kavandatud väga äh, laiale projektide ringile, mis võivad olla abikõlblikud, mis on abikõlblikud ning paljud nendest projektidest on suure võimendusega, teised jällegi väiksema võimendusega aga see lai niisugune katvus, mis on selgelt EIB-ga kokku lepitud, eh, mis tähendab seda, et me ei vaata võimendust konkreetse projekti puhul, vaid vaatame üldist võimendust EIB e komisjoni Euroopa Liidu poolset eh, panust, panustamise ja kolmsada viisteist miljardit eesmärgi vahel. et eh, nüüd kõrge risk ja millised, milline on siis see rentaablus, mida erasektor peaks sealt saama, mis on, mis on see tulukus või tootlikkus? tõesti, EFSI on suunatud suur, kõrgema riskiga projektidele, see on täiesti selge, aga EFSI on suunatud projektidele, mis on majanduslikult jätkusuutlikud. EFSI ei ole suunatud projektidele, mida ta ei loe majanduslikult jätkusuutlikuks. ning see on investeeringute komitee ülesanne, tagada, et see jätkusuutlikkus on olemas, et see kontroll äh, läbi viiakse ja et jätkusuutlikkus on. nüüd, erasektor loomulikult ei osale tasuta, erasektor loodab saada kasu. aga siin on tegemist projektidega, mida me oleksime niikuinii tahtnud, et erasektor finantseeriks, aga erasektor ei taha seda finantseerida, sellepärast et neile ei meeldi pikaajaline risk. kui nad ei osale projekti riskantsemas osas, siis tähendab see ju seda, et nad sisuliselt sellest kõrgema riski ja kõrgema võimaliku tulukusega osast loobuvad. kui nad võtavad projekti mingi väiksema riskiga äh, osa, mille, siis kaasneb sellega ka automaatselt väiksem tulukus. mis puudutab nüüd koordineerimist teiste rahastute ja vahenditega, siis siin peaks välja tooma kaks tasandit ühelt poolt ex ante, teiselt poolt ex post. ex ante koordineerimine toimub läbi investeeringute komitee, investeerimiskomitee. kõigepealt see kontroll ja mis tuleb niikuinii ära teha ja teiseks projekti edendamine edendajate poolt, kes ütlevad, et see on hea projekt, me ei tule selle rahastamisega ise toime, võib-olla on meil mingi kaasrahastaja, võib-olla mitte, aga igal juhul pöörduvad nad meie poole ja ütlevad, et seda projekti äh, ei ole ilma, ilma meieta võimalik rahastada. kui investeerimiskomitee ütleb, et, et aga te oleks võinud saada sellele toetust või mingist muust rahastust, siis nad ei kvalifitseeru EFSI rahastamisele, nii et see on ex-ante kontroll, ex-post nüüd. aruandlus, artikkel kümme. võib-olla ei ole me piisavalt tähelepanu pööranud oma ettepanekus artiklile kümme kaks A kümme kaks A on väga oluline osa komisjoni ettepanekust. see räägib selle hindamisest, kus raha ja kuidas kulutatakse. ning äh, siin tuleb hinnata loomulikult neid ühisprojekte, mida rakendatakse ja tõukefondide rahade kasutamist ja muude rahastute rahade kasutamist, tagamaks, et et see tegevus on kooskõlastatud ja et ei toimu üksteise asendamist või dubleerimist. aitäh! aitäh, härra Luuns! tänan, juhataja! mul on rohkem poliitilise, mul on mõned poliitilise ja mõned tehnilise plaani küsimused. usun, et kõik oleme päri sellega, et edu saavutamiseks ja majanduskasvu saavutamiseks peame olema olema konkurentsivõimelisemad ning selleks on vaja struktuurireforme. seetõttu minu esimene küsimus. kas on praktiliselt teostatav või mõeldav, et me ühendame EFSI projekti kohustusega läbi viia mingid struktuurireformid? ja samas eh, siis austame liikmesriikide pädevust nende pädevusse olevaid küsimusi reguleerima. teiseks, EFSI ei ole ette nähtud püsivana ja minu küsimus on, miks? kas küsimus, komisjon kasutab, kavatseb seda kasutada teiste debattide alustamiseks, näiteks eurovõlakirjade omavahendite osas liikmesriikidega? kolmas küsimus, määrus ütleb, ettepanek ütleb artiklis kaheksa, et eh, siis tulud või eh, lähevad eh, üldisesse eelarvesse ning mul tekkis küsimus, kas ei oleks mõistlik see, see tulu tagasi suunata nii-öelda fondi endasse. nüüd äh, praktiline küsimus äh, selle Euroopa investeerimis, investeeringute nõustamiskeskuse kohta, mida ma näen, et osaliselt investeerib Euroopa Liit ja see osaline investeering on äh, kakskümmend miljonit eurot aastas. mulle tundub see natuke suurena, see summa. teine küsimus, see on juba viies ainult üks küsimus, üks väike küsimus on jäänud. ja miks EFSI sätestab äh, kriteeriumi, et ettevõtetel peab olema kolm tuhat töötajat, miks selline lävend? viis väga huvitavat küsimust ja ma üritan äh, kiiresti neile vastata, et oma aja raames püsida kas EFSI tuleks siduda struktuurireformidega. struktuurireformid, nagu ma oma ettepanekus ise ütlen, on äärmiselt oluline ja vajalik element, eeltingimus selles protsessis, aga kui me hakkame EFSI toetust siduma struktuurireformidega, siis tekib siin niisugune ajanihe, mis on kulukas. väga oluline on, et struktuurireformid toimuksid nii liikmesriikide tasandil kui ka äh, kui ka siis nii-öelda kolmanda äh, sambana investeeringute kavast, aga me ei kavatse seda selgelt siduda, sellepärast et äh, need ajaraamid on erinevad. mis puudutab EFSI äh, püsivust või alatisust, see on väga huvitav küsimus, ma loen selle kohta ajakirjandusest väga palju, kas see peaks olema ajutine, kas see on hädaabivahend, kas see peaks olema püsiv. komisjon on praegu teinud ettepaneku, mille kohaselt EFSI, kui ta on edukas, siis ta jääb püsivalt toimima ainult kuusteist miljardit on raha, mida saab kasutada. aga kui seda kasutatakse, siis komisjon on öelnud, et sellele saab lisada tulevikus tulev äh, kasum. et kui EFSI toimib hästi ja toob kasu, siis komisjoni ettepanek oleks, et ta, et ta jääb püsima seni, kuni ta on kasumlik. kui EFSI põrub, ükskõik mis põhjusel, siis äh, siis loomulikult ta ei ole püsiv, siis ta lõpeb ära. ja see on, see minu hinnangul tasakaalustab kõigi poolte huvid EFSi püsimajäämine ja kasumlikkus tagama. mis puudutab nüüd kasu suunamist Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse, ülejäägi suunamist Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse, see säte hakkab mõjuma pärast teatud ajaperioodi, siis kui meil tulevad aruanded päris palju huvitavaid märkusi on meieni jõudnud seoses sellega, et kasumit võiks kasutada võib-olla muus suunas, ähm, kui ei peaks suunama üldisesse eelarvesse, aga meie poolt on väga oluline selgitada siin, et kuna me mõtleme siin pikaajalisele jätkusuutlikkusele investeeringutes Euroopas, me ei mõtle järgneva paari aasta jooksul saadavale kasumile, me mõtleme äh, tuluvoogudele järgmise kümne, kahekümne, kolmekümne aasta jooksul, siis sellest tulenevalt on siin palju-palju võimalusi kohendada sätteid selle kohta, kuhu see raha läheb. võib-olla pärast järgmisi MFF läbirääkimisi. mis puudutab kakskümmend miljonit kulusid, siis see loomulikult ei ole eesmärk ära kulutada see raha. me oleme EIB-ga kokku, kokku leppinud, et see peab olema kuni kakskümmend miljonit, mitte rohkem. meie poolt ei ole see summa meie poolt vaadatuna ei ole liiga suur. see, see näitab, kui oluliseks me seda äh, Euroopa Investeeringute Nõustamiskeskust peame, EIAH-it. sest see võimaldab kombineerida olemasolevad tehnilised instrumendid täiendava tehnilise abiga, mis tuleb tagada äh, esiteks spetsiifiliselt EFSi jaoks ning teiseks selleks, et oleks võimalik äh, tagada mitte üksnes tehnilist abi Luksemburgis EIB-s, vaid et tehnilist abi oleks võimalik viia sinna, kus seda on vaja, mis tähendab projektide tasandile. ning siin näeme EIAH-it. praktiliselt niisuguse regionaliseerumisena et jah, osu, osa selle tegevusest toimub Luksemburgis, aga juurdepääs selle abile peaks olema võimalik ka üle kogu Euroopa Liidu territeeriumi ning loomulikult sellega on seotud kulud. nüüd, mis puudutab kuni kolm tuhat töötajat kriteeriumit, me, meil ei ole defineeritud niisugust keskmist äh, ettevõtet Euroopa Liidu õiguses. nii et meie, meie ettepanek eristab siin VKE ja keskmise suurusega seitsekümmend viis miljardit akent, aga kui on ettevõtjad, kus on üle kolme tuhande, eh, kellel üle kolme tuhande töötaja ja tahavad osaleda projekt, mingis projektis, siis saavad nad pöörduda EIB-sse ja teha seda läbi innovatsiooniakna nii-öelda, nii väljendudes, nii et nii et me ei suuna siin neid rahasid konkreetselt ühtegi sektorisse no.. nüüd eelarveraportöör härra Fernandes Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também me... Suur tänu. ma olen äh, nõus sellega, mis minu kaasraportöör juba ütles, suur aitäh äh, komisjon, komisjonile tegelikult selle küsimuste ja vastuste maratoni eest täna. väga huvitavad olid need mõtted ja küsimused, kahtlused, mis esitati, sealhulgas ka variraportööride poolt. see kõik on tegelikult positiivse mõjuga eh, nii erainvestoritele kui ka tegelikult liikmesriikidele. investeeringud on väga olulised, kolmsada viisteist miljardit on see raha, millest me räägime. me unustame tegelikult ka seda, tihti, et äh, see aitab äh, VKE-sid, äh, aga mitmeid küsimusi on vaja ikkagi lahendada, näiteks tagatise tõkked, samuti bürokraatlikud tõkked oluline on see selleks, et töökohtade loomist toetada ja majanduskasvu hoogustada. nii et siin on kindlasti tõkkeid vaja veel selleks Äh, sellest üle saada, et äh, majandus- ja rahaliit tugevamaks saaks. ka need VKE-d peavad kindlasti saama toetust, kes innovatsioonidega tegelevad. aitäh! suur tänu, ütleb komisjoni esindaja. esindaja äh, investeeringute plaani mõju tervikuna mis oli esimene küsimus saja kümnest, mis te esitate, siis ma võin siit ilusti lugeda maha, et see on selleks, et luua üks kuni üks koma kolm miljonit töökohta ja SKT-d äh, kolmsaja, kolmesaja kolmekümnelt äh, neljasaja kümneni kasvatada. komisjon kasub, kasutab siin ära majanduskasvu prognoose igas liikmesriigis selleks, et arvutada välja eh, EFSI numbrid konkreetselt nende näidete kohta. tegemist on mudeliga, mis on kasutatud varem, mis on eh, ära proovitud ja testitud, me oleme selles kindlad, eh, eeldades, et lisanduvus on olemas ning seetõttu me rõhutame alati EFSI lisanduvust kui sellist. mis puudutab VKE-dele mõju, siis äh, meie jaoks on väga selge, et üks peamisi investeeringuplaani elemente on toetada konkreetselt just VKE-sid. ja just sellel põhjusel oleme me pannud ette selle seitsmekümne viie äh, miljardi euro akna, äh, mis on konkreetselt VKE-de jaoks mõeldud. Äh, Euroopa Investeerimispangaga endiselt äh, käivad veel äh, arvutused ka EIF-iga selleks, et konkreetset mõju hinnata, aga ma võin tänast seisu valgustada nii palju, et selle seitsmekümne viie miljardi rahastamise osast kaheksakümmend tuhat VKE-d Euroopast saavad hüve, kuna nad on väga tähtsad majandusele on nende oluline osa just innovatiivseid VKE-sid äh, toetada. Neid arvutusi on kasutatud ka äh, selleks äh, töökohtade loomise hinnanguks üks kuni üks koma kolm miljonit lisatöökohta ja SKT-d lisaks kolmsada kolmkümmend kuni nelisada kümme suur tänu, ütleb härra esimees, enne kui me tõmbame otsad kokku sellel koosolekul, paar minutit on veel jäänud, tahaksin ma ka ise kasutada võimalust eh, küsida komisjonilt, aga kõigepealt ma tahaksin tõepoolest eh, küsida, eh, tänada komisjoni selle väga tiheda küsimuste-vastuste ringi eest, loomulikult me komisjoniga praegu siin läbirääkimisi ei pea, ja komisjon on teinud oma ettepaneku, andnud oma vastused ettepaneku eest ja siis seda eh, ettepanekut loomulikult kaasotsustusmenetluses ka kaasõigusandjad arutavad. aga eh, samuti oli see väga oluline küsimuste-vastuste väär, määr just eh, selleks, et arutada selle ettepaneku detaile, et mõned kahtlused hajutada, kui vaja. nii et tahaksin teie käest küsida. Te ütlete väga Äh, hästi siin kaheksakümne neljas, et garantiid antakse nende tingimuste alusel, mida kaasõigusandjad otsustavad. aga te, me teame ju, et see ei ole otseselt võimalik, sellepärast et erinevatel keerukatel põhjustel Eestisele ei saa anda legaalset äh, äh, juriidilise isiku staatust, aga te olete Äh, ka Euroopa Investeerimispanga kapitali suurendamist äh, toetanud. Äh, nii et siin on kindlasti topeltpiirangud olemas. selle määrusega loome me tegelikult üldise raamistiku kokkuleppeks, mis peab veel lepitama kokku komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel ja kelle tingimused ei ole praeguse ettepaneku kohaselt veel äh, selgitatud, sellepärast et kaasseadusandjad äh, peavad seda tegema. nii nagu te ütlesite ka vastuses kolmkümmend väga selgelt siin, investeerimiste komisjon järgib investeeringute äh, suuniseid, mida juhtkomitee vastu võtab ning see ei ole tegelikult isegi Äh, praegu kaasotsustusmenetlusesse niimoodi ette nähtud, äh, seda teeb eelarvepärdev asutus. kas te näete seda probleemi, äh, millest see tekib? teine asi on garantii küsimus. Te ütlete, et garantii tagamine, tagamise eelduseks on projekti elujõulisus. aga kas te olete kindlad, et projekti elujõulisus mida investeeringukomisjon hindab, kes on projekti rahastamise spetsialistid, sest te ütlete, et siin on väga kitsas spetsialiseerimine. kas see on piisav selleks, et hinnata, kas need projektid ei ole mitte ainult elujõulised, vaid on ka lisanduvuse efektiga ja et nad on sidusad ka Euroopa Liidu eesmärkidega, sealhulgas näiteks nagu öeldud, eh, erisuste vähendamine ning Euroopa Liidu eh, eesmärkide üldine tagamine. kui see hindamine on konkreetselt eh, ühe väga kitsa spetsialiseeringuga inimeste kätes, kelle eesmärk on hinnata, kelle taust on eh, projekti rahastamise eh, hindamine. kas te näete neid probleeme ka kaasotsustusmenetluse ja kaasõigusandja perspektiivist? Yes. jah, ütleb komisjoni esindaja With a bit, with a bit longer. aga vastan pikemalt. esimesele küsimusele loomulikult me räägime määrusest, me räägime kokkuleppest, mis on vaja äh, kokku leppida komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel ja siis on just nõukogu äh, suunised, mida investeerimiskomisjon peab jälgima. loomulikult tuleb kõiki neid tingimusi täita EFSI ei saa olla kindlasti vastuolus määrusega ja juhtnõukogu poliitikad ei saa olla vastuolus EFSI lepinguga või määrusega. siin on vaja kindlasti tasakaalu. ning komisjon oma ettepanekus on teinud ühe tasakaalu ettepaneku ja kaasotsustajad on otsustanud erinevatel põhjustel, et see tasakaal, mis komisjon on ette pannud, ei ole nendele meelepärane ning nad võiksid sealt võtta ehk elemente üle lepingust äh, määrusesse. ja meie ootame loomulikult äh, koostööd erinevate elementide suhtes, mis teie arust on kriitilised, mis peaksid määruses olema, selleks, et teil oleks kindlus olemas selles osas, et need projektid lõpuks äh, valitakse niimoodi välja, nagu teie seda ette näete. teise küsimuse koha pealt, mis puudutab mingisugust sõltumatut investeerimiskomisjoni ja kas projekti rahastamise kogemus on piisav selleks, et äh, projektide äh, rahastamiskõlbulikkuse kriteeriumid on täidetud. meie jaoks on selge, et te olete EFSI äh, lepingu mustandit näinud ja selles lepingus endas me oleme ka väga selgelt öelnud, et me tahame, et investeerimiskomisjonil oleks väga Äh, mitmepalgeline komis-, äh, kogemus mitmes asjas. esiteks, Euroopa geograafilistes piirkondades, väga oluline on see, et investeeringukomisjonil äh, on erinevatest Euroopa piirkondadest eksperdid, aga erinevatest teemavaldkondadest samuti. kui jällegi kaasõigusandjad tahavad, et see kriteerium oleks tõmmatud ka määruse enda teksti, siis loomulikult komisjon ootab koostööd Äh, kaasõigusandjatega äh, selle võimaluse realiseerimiseks, aitäh! suur aitäh, läheb härra esimees äh, selle ja teiste vastuste eest, mis te meile olete andnud, ma arvan, et on olnud väga viljakas kohtumine ja nüüd loomulikult kaas seadusandja ja parlament peavad tegema tööd ja tegema kõigepealt oma le siis lepingu eelnõu. kõigi jaoks on nüüd koosolek lõppenud, aitäh!